uh,. kallid kolleegid, kallid sõbrad. meil on uh, olemas uh, koosoleku päevakord. kas me võime lugeda selle kinnitatuks, kui nõus olete, siis oleks see suurepärane. aga ma tahaksin kõigepealt vabandada selle eest, et meie koosoleku algus viibis aga meil oli koordinaatorite koosoleku päevakorras väga palju asju. ma loodan, et me jõuame valmis poole üheks oma komisjoni istungi päevakorraga, aga kõigepealt on mul väga kurb teadaanne teile kõigile ma pean sügava kahetsusega teatama teile, et meie kolleeg ITRE komisjoni aseesimees Miloslav Randstorf suri kahekümne teisel jaanuaril. Miroslav ähm, tuli Euroopa Parlamenti kahe tuhande neljandal aastal ja paljud meist mäletavad teda sellest ajast saadik väga hästi. Miroslav oli ITRE komisjoni aktiivne liige kogu aeg, kaksteist aastat. Äh, tema töö Rahvaparteis Äh, vabandust, Euroopa Parlamendis äh, oli äh, jätkuks väga pikale poliitilisele karjäärile, ta oli kaheksa aastat Tšehhi parlamendi liige tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendast aastast kahe tuhande neljanda aastani, enne seda oli ta Tšehhoslovakkia Föderaalse Assamblee liige aastatest tuhat üheksasada üheksakümmend kuni tuhat üheksasada üheksakümmend kaks, niisiis kaks aastat Äh, tegemist oli siis väga äh, olulise kahe aastaga tollase Tšehhoslovakkiale. Äh, Miroslav oli poliitik, kes tahtis alati selgitada ja kaitsta oma seisukohti ja oma mõtteid. ja me mäletame teda kui sooja inimest ja head kolleegi. ma olen täiesti kindel, et te jagate seda seisukohta. ta oli Äh, äh, äh, palju aastaid ka väga haige. tegelikult sellest ajast saadik, kui ta Euroopa Parlamenti tuli, me nägime seda, tundsime seda. ta oli ka energiafoorumi asepresident ning tegutses ka energiafoorumis väga aktiivselt, ta oli kohal meie Strasbourgi kohtumisel, kui ähm, toimus Energiafoorumi kohtumine Brüsselis, seda ka eelmisel ametiajal, aga sellel ametiajal oli ta siis asepresidendina äärmiselt aktiivne. Miloslavist jääb maha naine ja tütar, kellele tahaksin saata meie südamest tulevad kaastundeavaldused ITRE komisjoni nimel mälestusraamat äh, härra Randstorfi jaoks äh, on äh, sissekannete tegemiseks välja pandud siin Brüsselis sellesamal korrusel, jah, kakskümmend meetrit meie koosolekusaalist, nii et, et ja see verestuste raamat on väljas järgmisel nädalal ka Strasbourgis. nii et, et te saate teha sissekandeid nii siin kui Strasbourgis. niisiis, kallid sõnad, sõbrad, teen ettepaneku äh, mälestada teda leinaminutiga. Thank you very much. aitäh. Um, uh, uh, äh, kallid sõbrad, minu äh, ülesandeks on äh, osaleda esime-, esimeeste konverentsil kui komisjoni esimeeste konverentsi esimees, nii et, et ma olen sunnitud siit koosolekult lahkuma. olen tagasi kell kolm, kui toimub meie tänase koosoleku teine osa. jah, see algab kell kolm ning praegu annan koosoleku juhatamise üle meie aseesimehele härra Henkelile, palun. Thank you. okei okay,, let's äh, hästi, jätkame äh, meie koosolekut ja tahaksin teile meelde tuletada, et täna on meil võimalus äh, vahendada arvamusi komisjoniga energiatõhususe direktiivi rakendamise üle ja ilma pikema viivituseta annaksin sõna raportöörile härra Markus Piiperile. ja, vielen Dank aitäh, äh, lugupeetud esimees. Äh, ma loodan, et minu mikrofon töötab. Äh, jah, meil on olemas uus instrument siin Euroopa Parlamendis, nimelt nõndanimetatud rakendusaruanne, kus siis meie Äh, lühidalt äh, va-, vaatame siis, äh, kas Euroopa Liidu seadusandlus on ennast tõestanud, kas selle rakendamisel on probleeme ning meie arvates on komisjon tõesti energiatõhususe teema läbivaatamise nüüd ette võtnud ja, ja see asi tuleb nüüd siis ära teha. kõigepealt pean tunnistama, et meie äh, Äh, oleme üldiselt äh, paremas olukorras äh, praeguse õigusloomise, loomise alal, me oleme läbi viinud omaenda uuringuid ning energiatõhususe valdkonnas oleme me siis üsna palju juba ära teinud ja tahaksin tänada ka kõiki variraportööre, kellega olen juba kohtunud ning Äh, tahaksin äh, tänandada ka erinevaid äh, huviteisi, tähendab, meil on olnud kohtumisi sidusrühmade esindajatega, samuti kuulamisi, mille vastu on olnud suur huvi, aga nüüd siis asja sisu juurde. kõigepealt üks märkus veel, meie Euroopa Liidus mis puudutab näiteks keskkonnaeesmärkide saavutamist, oleme olnud väga eesrindlikud Äh, oleksime alates tuhande üheksasaja üheksakümnenda aastast äh, oma äh, CO2 heitmeid kahekümne kolme protsendi võrra vähendanud ähm, ja samal ajal on SKT Euroopas nelikümmend kuus protsenti kasvanud. niisiis, me oleme tootnud rohkem vähemate CO2 heitmetega, aga samas tuleb endalt küsida jah, kõik äh, on äh, väga hästi läinud, äh, aga millise hinnaga, kas meie konkurentsivõime on selle läbi kannatanud ja kas me oleme tekitanud ka liigset bürokraatiat ja kui me tahame äh, Äh, positiivses suunas jätkata, siis me peame teatud punktides kindlasti midagi muutma. Äh, ma näiteks peaks äh, silmas pidama neid ähm, tead-, seadusi, mis tihtipeale üksteisele vastu töötavad ja mul on tege-, tegelikult üsna palju küsimusi komisjonile Äh, esitaksin võib-olla ainult mõned konkreetsemad küsimused. kui me tahame äh, kokku hoida energiat, äh, kas, kas see peaks siis mõjutama ka kuidagi heitmetega kauplemise sertifikaat või saame mõju sellele sektorile välistada, siis minu järgmine küsimus kui me ta-, meil on üldine energiasäästukohustus, kas me saame siis uute energiaallikate kasutusele võtmist teatud riikides, kas me selle läbi seda ei eh, takista? on selliseid eh, energiaga varustajaid, kes spetsialiseeruvad just nimelt taastuvenergiale ja kas me tahame ka neid siis energiasäästukohustusega siduda? järgmine küsimus, ökodisain, energiamärgistus, hoonete energiatõhususe direktiiv, kas ka need ei mõjuta energiasäästu? ka kas äh, me äh, ei ürita sedasama kohustust kolme-neljakordselt täita. Äh, tegemist on ju mitmete direktiividega, mis käsitlevad sama teemat, mis üritavad saavutada samu mõju. Äh, enamikel liikmesriikidel on olnud suuri probleeme nende direktiivide ellurakendamisega, sellele juhime tähelepanu ja mis puudutab ähm, ka seda hoonete energiatõhususe äh, direktiivi, siis on viis olulist liikmesriiki, kus on rakendamisega väga tõsiseid probleeme ja siit minu järgmine küsimus. Ähm, miks me äh, Eh, saavutame need energiatõhususe eesmärgid eh, siiski. Eh, me oleme ju sajaprotsendiliselt oma eesmärkide täitmise lähedal ja ometigi direktiivide rakendamisega on meil tõsiseid probleeme. kas see on tingitud kuidagi teiste õigusaktide mõjust, kas me hindame mõnede, alahindame mõnede õigusaktide mõju või oleme me investeerinud energiatõhususesse ilma sellest ise teadmata, teadlikud olemata? ja nüüd äh, energiavaldkonnas meil on äh, kaks tuhat ette, ettevõtet, kes tegelevad igasuguste bürokraa-, bürokraatlike protseduuridega, seda on minu arvates liiga palju ja kui rääkida nüüd ringmajandusest, siis uute toorainekvootide ja muuga, siis selle kohta tahaksin ka öelda, et kahe tuhande teisest aastast on toorainete kasutamine Euroopas kolmekümne protsendi võrra vähendanud. nii et, et me kasutame kolmekümne protsendi võrra vähem tooraineid ja see on väga hea uudis. ma arvan, et me peame selles positiivses suunas kindlasti edasi liikuma, aga äh, me ei tohiks äh, luua liigset bürokraatiat ja seeläbi äh, asju ohtu seada näiteks meil on väga häid näiteid energiatõhususe direktiivi rakendamisega, energiaaudititega, äh, koostootmisega ja nõnda edasi, nii et, et see on kõik valdkonnad, kus me kindlasti peame edusamme jätama ja kui direktiivid, jah, nagu ma ütlesin, direktiivid ei ole alati väga päris õigesti toiminud, aga kas ei oleks võimalik paljusid asju nendes direktiivides ellu rakendada ka vähema bürokraatia, vähema kontrolliga ja äh, võib-olla võiks need direktiivid integreerida teiste direktiividega äh, äh, ma arvan, et me saaksime keskkonnaeesmärke saavutada ka väiksema bürokraatiaga. ja Äh, mis puudutab näiteks ringmajandust, äh, siis äh, meil on siin valdkonnas väga palju eesmärke, mida me soovime saavutada. ma arvan, et me oleme liialt laskunud kvootide ja näitajate mülkasse, nii et, et me peaksime tõesti mõtlema, mis meile tegelikult vaja on ja mul on väga hea meel, et ma saan järgnevatel nädalatel koos teiega selle teema kallal tööd teha ja loodetavasti ka komisjoniga. aitäh, aitäh, härra Piiber ja palun peame kõik kinni kõneajast ja nüüd ähm, tahaksin äh, Paul Hudsonilt, äh, komi-, Euroopa Komisjonilt äh, sõna võtta ja teil on aega kümme minutit. aitäh, esimees ning tõesti, ajastus on väga hea, et parlament selle teemaga tegeleb ja me tervitame seda, et parlament tõesti hindab õigusaktide ellurakendamist. me saame aru, et selle raporti üle hääletatakse kahekümne neljandal mail. meie vaatame samuti seda õigusakti eh, läbi, samuti hoonete energiatõhususe direktiivi ja meie äh, esialgne ajakava on, et ettepaneku esitame septembris. nagu te teate, energiatõhususe direktiiv on see üldine raamistik, millest meie töö lähtub energiatõhususe vallas. me võtsime selle direktiivi omal ajal vastu, sest äh, siis prognoositi, et me suudame saavutada ainult äh, kümme protsenti oma kahe protsendi, kahekümne protsendisest energiatõhususe eesmärgist ja selle õigusaktiga üritasime siis seda lünka kuidagi täita ka meil on parajasti käimas siis selle direktiivi hindamine, nii et, et ma ei saa veel lõplikult öelda, äh, mida komisjon arvab sellest direktiivist, aga teiepoolne protsess on ju veel käimas. ma võin öelda, aga möödunud äh, sügisel esitasime eduaruande, mis näitab, et üldiselt me oleme energiatõhususe vallas teinud väga häid edusamme liikmesriigid äh, on saavutanud juba kaheksateist kui üheksa, kuni üheksateist protsenti energiatõhusust ja see on vastuseks ka härra Piiperi äh, äh, esimesele küsimusele, asi ei ole õigusaktide puudumises, vaid pigem on ka probleemiks siis see, kuidas õigusakte liikmesriikides rakendatakse ja just tänu rakendamisele oleme me saavutanud selle kaheksateist, üheksateist protsendi määra ja meie analüüs näitab, et kui liikmesriigid täielikult ja korralikult rakendavad need seaduses olevad meetmed, siis saavutame kahekümne protsendi eesmärgi. liikmesriikidel on probleeme rakendamisega mitte sellepärast, et äh, Euroopa äh, asju peale surub vaid äh, pigem tahet ja neil ei suruta peale asju, mida nad tahavad teha, vaid probleem ongi selles, et see, see asi on raske, lihtsalt energiatõhususe saavutamine ongi raske. Äh, seda tuleb teha lihtsalt hoone hoone kaupa. Äh, jumal tänatud, et meil siin Euroopas on väga mitmekesiseid hooneid ja ei ole sellist lihtsat lahendust, et me ütleme, et me kehtestame mingi konkreetse kohustuse ühele osapoolele ja siis on probleem lahendanud. liikmesriigid teevad tõesti väga kõvasti tööd selleks, et seda direktiivi ellu rakendada ja eduaruanded näitavad, et nad on tõesti seda väga hästi teinud ja praegu me vaatamegi, kuidas asjad ülevõtmisega on ning pilt on selline, et väga harva on liikmesriigid kõik elemendid õigeaegselt üle võtnud, aga samm-sammu haaval, tuginedes äh, komisjoni nõuannetele ja vajaduse korral ka läbi rikkumismenetluste, on kõik need ele-, direktiivi elemendid, mida tuli ellu rakendatud, nüüdseks ka ellu rakendatud. liikmesriigid peavad siis äh, meid teavitama oma orienteerivatest energiatõhususe eesmärkidest kolmeteistkümnendaks aprilliks kaks tuhat kolmteist, kaksteist liikmesriiki tegid seda õigeaegselt ja teised siis Äh, paarikuuse hilinemisega. Äh, selle aasta lõpuks pidi teatatama jällegi teatud direktiivi meetmete ülevõtmiseks. Äh, üheksa tegid seda õigeaegselt, teised jällegi hiljem, võiksin neid näiteid jätkata aga protsess on käimas, direktiivi rakendatakse samm-sammu haaval, selle üle on mul hea meel ja me tugevdame oma jõupingutusi koostööks liikmesriikidega, et seda tõesti õigesti tehakse pra-, pärast ülevõtmise vallas tehtud tööd tegeleme ka hindamisega Äh, hindame siis äh, selle direktiivi sihipäraseid ähm, elemente, me ei taha läbi vaadata siis seda direktiivi tervikuna, vaid teatud elemente selles. vaatame läbi ka kogu Euroopa eesmärgid, sellepärast et ülemkogu järeldustest oktoobris kaks tuhat neliteist meil seda paluti ja parlament näiteks avaldas hiljuti toetust neljakümne protsendisele eesmärgile, nii et, et vaatame läbi siis neid punkte energiatõhususe direktiivis, kus konkreetseid eesmärke mainitakse vaatame ka punkti kuus, mis puudutab riigihankeid ja punkti seitse energiatõhususe kohustust ja alternatiive, sellepärast et äh, meil on kohustus see läbi vaadata ja samuti vaatame üheksa kuni üksteist punkte ja äh, viis, äh, artiklit viisteist nõudlusele reguleerimisega. lisaks sellele Äh, aga teisi direktiivi sätteid me siis ei hakka esialgu läbi vaatama. nagu ma ütlesin, me viime praegu läbi hinnanguid ning me loodame, et need hinnangud avaldatakse koos äh, neid toetavate uuringutega märtsis. ja kui nii läheb, siis äh, saate kasutada seda ka siis oma raportis Äh, ma võin äh, nende uuringute mõningaid esialgseid tulemusi mainida, komisjoni seisukohti ma praegu veel ka äh, esitada ei saa, sest töö veel käib, mis puudutab nüüd punkti kuus riigihankeid, siis tõendid näitavad, et praegu on liiga vara hakata seda raamistikku muutma, me peame pöörama rohkem tähelepanu tõesti tugevama riigihangete süsteemi loomisele kõigis liikmesriikides ja punktis seitse eh, tõendid viitavad sellele, et need eh, kavad, mis liikmesriikides on, kui need ellu rakendatakse, võimaldavad energiat säästa, mida sellel määral, nagu energiatõhususe eh, direktiiv ette näeb. ja Äh, kuna see puudutab juba äh, poolt sellest direktiivi sisust, siis see on tõesti väga oluline järeldus. nüüd äh, teiseks, kuusteist liikmesriiki kasutavad energiatõhususe kohustusi, kaksteist liikmesriiki kasutavad alternatiive ja ülejäänud kasutavad siis sellist segalähenemist need kohustuste kavad, nendega ei käi kaasas erilisi administratiivseid kulusid nii et, et need andmed, mis meil siiani on, tõesti näitavad, et neljas liikmesriigis on need energiatõhususe kavad, mis on äh, kulud hoidnud siis äh, selle programmi kuludest, äh, need moodustavad selle programmi kuludest ainult null koma kaks protsenti. niisiis Äh, kulud on suhteliselt madalad, meil ei ole veel alternatiivsete lähenemiste halduskulude kohta infot. jällegi, kui palju asi kodanikule maksma läheb, kui vaata energiatõhustuse kohustusi, kui näiteks kommunaalettevõte peab midagi tegema, mis äh, raha maksab, siis nad üritavad need kulud äh, tarbijatele üle anda, nii et, et see mõjutab tarbijaid, aga samas tarbijad saavad kasu energiasäästust Ähm, mida äh, siis kommunaalettevõtete poolt äh, ellu rakendatud meetmed võimaldavad. niisiis, äh, see on see, see, kuhu me praegu oleme jõudnud, et punkt seitsme läbivaatamisega on täiesti selge, et punktis seitse on selliseid elemente, mida saaks lihtsustada, nagu täiendus, materiaalsus, Äh, topeltarvestamise vältimine, me peame nende probleemidega tegelema, vähemalt uuringutes väidetakse, et seda tuleb teha, et sätted oleksid lihtsamad, selgemad ja tõhusamad. aga ka praeguses seisus, nagu uuring näitab, asjad toimivad päris hästi meil on ka avalikkusega konsulteerimise esimesed tulemused, need konsultatsioonid lõppesid kahekümne, lõpevad tegelikult kahekümne üheksandal jaanuaril, see tähendab homme ja seitsekümmend üks protsenti vastanutest leiavad, et artikkel seitse on tõhus ja ja leiavad, et ka seda tuleks kasutada ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja paljud suhtuvad positiivselt selle punkti elementidesse. nii et, et sellel punktil on laiapõhjaline toetus, aga võib-olla avalikkusega diskuteerides arvudele viitamine pole päris õige lähenemine. nüüd Äh, mis puudutab äh, arvestamist äh, ja mõõtmist, siis selles valdkonnas uuringud veel käivad ja mul ei ole tulemusi. ja mis puudutab punkte üks ja kolm, siis vaatame ainult neid kahekümne seitsme ja kolmekümne eesmärke, vaid ka kahekümne kolme, kolmekümne, neljakümne protsente ja nüüd tulles tagasi selle juurde, mida ütles härra Piiper, me oleme seadnud miinimumnõuded toodetele, kui ostetakse eh, uusi tooteid ja toodete märgistus annab siis infot selle kohta ja hoonete märgistus annab samasugust infot hoonete kohta, näiteks kui hooned renoveeritakse, siis on ka kehtestatud miinimumnõuded Äh, ja äh, energiatõhususe äh, direktiiv tõesti soodustab seda, kiirendab seda tempot, millega inimesed investeerivad uutesse toodetesse, renoveerivad oma hooneid, nii et, et need kaks õigusakti tõesti toimivad väga tõhusalt koos. nüüd kuidas me saavutame neid eesmärke arvestades rakendamisega seonduvaid probleeme, nagu ma ütlesin, meie eesmärkide saavutamine on juba kaheksateist, üheksateist protsenti ette nähtud kahekümnest protsendist, nii et, et liikmesriikides küll esineb viivitusi, aga asju rakendatakse tõhusalt ja ma olen valmis vastama küsimustele, kui teil neid on, aitäh! suur tänu teile! ma tahaksin tuletada teile meelde, et ITRE koosolekutel kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal märtsil on meil tegelikult väga palju võimalusi arutada äh, meie keskesse sedasama raportit, äh, seetõttu teen ettepaneku, et keskendume praegu küsimustele, mis on suunatud otseselt komisjonile, sest küsimusi on tõesti juba päris palju. tahaksin nüüd äh, sotsiaaldemokraatide raportööril härra Pohhelt, et võtke, olge hea ja küsige omad küsimused suur tänu teile, head kolleegid, ma olen veendunud, et energiasõsuse eesmärgi seadmine oli väga nutikas eesmärk, sellepärast et meie tarbimine väga oluliselt mõjutab meie majandust ja ka meie äh, ühiskondi. ma arvan, et energiatõhususe eesmärk saab tegelikult Euroopa tööstuse konkurentsivõimet parendada, samuti aitab see meie äh, energiaturvalisust tagada, sellepärast et äh, energia säästmine ja alternatiivsed energiaallikad aitavad säästu näeme me ka äh, leibkondades, äh, sellepärast et äh, see on oluline eriti nendele peredele, keda ähvardab vaesus. samuti on tegemist kulutõhusa eesmärgiga, kuidas meie süsihappegaasi heitmeid vähendada. pidades seda kõike silmas, oleme me oma energiatõhususe eesmärki aastani kaks tuhat kakskümmend mitte täitmas praegusel hetkel, ei ole olnud Äh, primaar- ja lõppenergia äh, tarbimisesse väga olulisi äh, kokkuhoide, nii nagu näitab komisjoni raport. nii energia tarbimise kui ka hoonete energiatõhususe osas on uusi meetmeid rakendatud, aga need ei ole olnud piisavalt, sellepärast et me oleme jõudnud ainult kaheksateistkümne protsendi parenduseni praegusel hetkel. ma ei usu, et energiatõhususe direktiiv praegu aitab individuaalseid ja liikmesriikide eesmärke saavutada. see direktiiv näitab praegu küll kätte, kuidas turujõude kasutada mõistlikult ja kuidas energiatõhusust saavutada. meil on vaja nii äh, finantsmeetmed kui ka äh, regulatiivseid ja seetõttu on direktiiv väga hea äh, lähtekoht aga energiatõhususe direktiiv ei ole olnud juba algselt äh, väga äh, ambitsioonikas ja seetõttu ei ole me saanud ka vastavaid tulemusi. meil on vaja äh, praegu vaadata üle tänased reaaltingimused, kus liikmesriigid asuvad, aga kuna direktiiv on liiga paindlik, siis see ei too kaasa õigeid järelmeid. esiteks arvan ma, et väga palju on vaja rohkem teha selleks, et hoonete energiatõhusus Äh, saavutada, olgugi et energiatõhususe direktiivi artikkel neli äh, käsib äh, renoveerida hooneid ja suurendada energiatõhusust hoonetes, on väga palju veel ära teha, sellepärast et nelikümmend protsenti energiakasutusest Euroopa Liidus just nimelt seisnebki energ-, hoonete energiatarbes. artikkel seitse räägib eesmärkide vähendamisest kuni kahekümne viie protsendi võrra ja samuti lõpetuseks on oluline see, et energiatõhususe rolli rõhutatakse, sellepärast et see aitab just väiksema sissetulekuga äh, leibkondi, aitab peredel äh, oma äh, küttesüsteemi tõhususse investeerida ning seetõttu rõhutada meie energia ma arvan, et energiatõhususe direktiivi kakskümmend protsenti eesmärk on olnud väga hea selleks, et eh, energiatarbimist Euroopa Liidu tasandil vähendada, aga palju on veel teisigi eh, eesmärke ja meetmeid, mida võetakse inimeste poolt kasutusele, hoolimata sellest, kas direktiiv on olemas või mitte. aga see on nutikas, eh, nutikas lahendus igal juhul. Uh, ECR-i nimel ei ole meil raportööri praegu kohal ja aja tõttu me ei saa ka seda ka, kasutada, aga igal juhul äh, nüüd Aldest härra Peterson, palun. Äh, suur aitäh teile! Äh, energiatõhususe palju häid aspekte on juba kasutusele võtnud, võetud, nagu kolleeg ütles, tõhusust suurendades on meil võimalik sõltuvust Vene ja Lähis-Ida energiaallikatest vähendada, aga võtmeküsimused on see, et kuidas me saame seda eesmärki saavutada, kuidas me saame isegi kaugemale minna, kuidas me saame luua õiguslikku raamistikku, mis toetaks innovatsiooni ning tagaks seda, et energiat kasutatakse kõige tõhusamalt kus on võimalik energiatõhusust kõige rohkem rakendada, et suurimaid sääste saavutada ning kus võetakse raha, et investeerida kõikidesse nendesse energia kokkuhoiu võimalustesse. mul on väga hea meel, et komisjon äh, vaatab täpselt, äh, kus me praegu seisame, kus on võimalik lühiajaliselt kokku hoida ja mul on väga hea meel ka, et komisjon näeb seda kõike laiemas äh, kontekstis ning on vaatamas üle horisontaalset õigusandlust. muidugi raske on praegusel hetkel siin rääkida detailidest, aga tahaksin mõned meie prioriteedid siiski välja tuua. loomulikult hooned on väga olulised, äh, hoonete jahutamine, hoonete kütmine, kogu see energia tegelikult äh, on väga suur lõviosa äh, energiakasutusest ähm, Euroopa Liidus, sellepärast et hoonete energiatõhusus on tegelikult olnud Äh, päris äh, selline tugev pähkel, äh, millega tegeleda. artiklid neli, viis, kuus on siin direktiivis väga olulised selles aspektis. me peame vaatama täpselt, kuidas hooneid köetakse ja jahutatakse. väga häid tõhusaid lahendusi on olemas, aga väga paljud neist nõuavad väga tugevaid ja suuri taristuinvesteeringuid. seetõttu peame vaatama, kuidas neid investeeringuid toetada. ma arvan, et üleüldiselt on vaja pidada silmas, et meil ei ole ainult roheline ja täiesti ebatõhus energia, vaid on ka mingisugune vahepealne võimalus. igal juhul võib öelda, et õigusaktid, mis on halvasti koostatud, takistavad tööstust, aga äh, hästi koostatud seadustekstid aitavad meil eesmärke saavutada ning toetavad samal ajal ka tööstust ja ettevõtlust Äh, nii et äh, ma arvan, et mõlemalt poolelt on võimalik leida siin äh, argumente, aga meil on vaja tõhusaid lahendusi ühtse eesmärgi täitmiseks. ootan teiega koostööd, head kolleegid, aitäh! aitäh ja järgnevalt sõna härra Javor, palun! suur tänu teile, esimees, suur aitäh komisjonile arvamuse eest ning samuti raportöörile härra Piiperile oma ideede jagamise eest. kiirelt märkused ka minu poolt arvan, et me peame mõtlema energiatõhususele just Pariisi kokkuleppe raamistikus ja Pariisis äh, kokkulepitu näitab meile, et me peame kiirendama oma panustamist äh, heitkogustega võitlemisse, selle asemel, et äh, kogu seda protsessi pidurdada. energiatõhusus, nagu öeldud, oli tegelikult kõige paremaks võimaluseks selleks, et süsihappegaasi ja teiste kasvuhoonegaaside emissioone vähendada aga see ei ole ainult mitte keskkonna äh, aspektist tähtis, vaid ma arvan, et energiatõhusus Euroopas on väga oluline äh, ka geopoliitilisest aspektist, nagu härra Peterson just mainis, et energiatõhusus tegelikult aitab äh, energia tarnekindlust suurendada Euroopas, mis on väga tähtis mina usun, et energiatõhus, tõhusus saab aidata ka muuta Euroopa majandust konkurentsivõimelisemaks, eh, mille pärast härra Piiper siin muret avaldas ja tõesti, meil on vaja Euroopas konkurentsivõimelist eh, majandust, aga energiatõhusus ei ole siin mitte takistiks, vaid hoopis võimaluseks, kuidas saavutada konkurentsivõimelist eh, majandust Euroopas iga ener-, euro, mis on investeeritud energiatõhususse Euroopa Liidus, aitab hoida kokku kolm eurot taristuinvesteeringutelt äh, ja küttekuludelt. nii et äh, siin ei ole tegelikult tõhusamat investeeringut äh, selleks, et aidata Euroopa majandusi. ja loomulikult loob see miljoneid töökohti kogu Euroopas. kui me vaatame tänast energiatõhususe direktiivi ning energia- ja kliimapoliitikat Euroopas viimaste aastate perspektiivis, siis me saame aru, et iga äh, energia ja kliimavalla arengut äh, on võimalik näha just äh, meie eesmärkidega kooskõlas. kui me räägime energiatõhususe eesmärkidest ning uuest energiatõhususe direktiivist, mis parlamenti jõuab üsna pea ilmselt, siis me tõesti saame suunata eesmärke energiatõhususse, sest ilma konkreetsete eesmärkideta ei ole meil energiatõhususe osas mingisuguseid arenguid oodata. lõpetuseks äh, energiatõhususe rahastamisest, investeeringutest. ma arvan, et see on tähtis, aga küsimus ei ole mitte ainult energiatõhususele kulutatava raha hulgast, vaid sellest ka, kuidas me seda kulutame täpselt. millises raamistikus me seda ette näeme ja kuidas me näeme energiavaesust ja sotsiaalseid küsimusi, neid asju tuleb ka arvesse võtta. suur tänu. ja nüüd kolleeg Siluaga, palun. suur tänu teile. me teame, et energiatõhususe rakendamine on kahest aspektist väga oluline. esiteks, ja seda juba öeldi, et äh, energiasääst on väga oluline keskkonna aspektist nelikümmend protsenti tarbitavast äh, energiast kasutatakse täna Euroopas hoonete kütmisele ja jahutamisele. nii et see aitab tegelikult ka võidelda kliimamuutustega. teiseks, äh, parem hoonest, hoonete taristu on ka säästuks leibkondadele, see on väga oluline, selleks, et energiavaesusest välja pääseda Äh, ja me räägime siin rohkem kui kümnest protsendist Euroopa elanikkonnast, kes äh, ei saa äh, elada sellise temperatuuriga toas, nagu nad tahavad, sest nad ei saa seda endale lubada. meie Euroopa Liidu liikmesriigid peavad igal juhul kinni pidama oma lubadustest. me ei suuda kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kaks tuhat kakskümmend protsenti emissioonidest äh, kokku hoida. Äh, uuringud näitavad, et äh, mitmed riigid on üle hinnanud oma võimekusi parendada näiteks hoonete standardeid meil on vaja seada konkreetseid eesmärke, me saame öelda, et näiteks nii palju ametlikke hooneid või avalikke hooneid tuleb renoveerida selleks ja selleks ajaks, konkreetsed eesmärgid. samuti on vaja konkreetselt parendada ka energiatõhususe eesmärke niimoodi, et energia kasutamist saab vähendada ja mitte ei kasuta seda rohkem, nii et me peame keskenduma sellele, et energia kasutamist vähendada ning samal ajal, et kasutatakse seda tõhusamalt. selleks, et äh, vastutustundlikult energiaküsimustega ringi käia ning et äh, selline kasutus oleks ka hoonete aspektist kasulik ning äh, renoveerimistegevust on ka sotsiaalsest aspektist vaja äh, ellu viia, selleks et energiavaesuse vastu võidelda. mis puudutab äh, siis konkreetselt eelarvet, siis meie arvame, et kõige jätkusuutlikumat vahendit ei ole praegu võimalik saavutada, eriti kodanike jaoks. Eh, kodanike jaoks on vaja paremat eh, rahastamismudelit. Eh, eriti räägime me siin erasektori investeeringutest ja erasektori investeeringuid on vaja garanteerida läbi avaliku rahajaotise. samuti näeb energiatõhususe direktiiv kõneaeg on lõppenud, ütleb esimees, kohe lõpetan, ütleb kõneleja selle peale et äh, räägitakse sellest siin, et äh, tuumaenergiajaamadele tuleb teha kulu ja tulu äh, analüüs. nii et me tahaksime teada, miks seal sellest räägitakse. järgnevalt saab sõna härra Tamborano, palun. head kolleegid. me oleme päri sellega, et vaja on igasugust bürokraatiat vähendada igas äh, sektoris, aga eriti just äh, energiatõhususe valdkonnas. me usume, et äh, meil on vaja ambitsioonikaid eesmärke ja samas ei arva me, et igasugused vabatahtlikud eesmärgid on piisavad, meil on vaja nelikümmend protsenti Eh, püsiva eesmärgina õiguslikult siduvalt. kui neid õiguslikult siduvaid eesmärke ei suuda mõned riigid eh, täita, siis eh, see võib olla osaliselt seetõttu, et meil on liiga ambitsioonikad eesmärgid. aga ka teistel põhjustel võib see nii olla, me peaksime mõtlema selle peale, et miks teatud riigid Euroopa Liidus saavutavad eesmärke, teised jälle mitte meie arvates võiks olla Euroopa Liidus eh, erinevad eh, kiirused, eh, kaks, kolm, neli erinevat kiirust, kuidas asju rakendada. ei tohiks jätta tegelikult ühtegi Euroopa Liidu liikmesriigi maha ja kõik peaksid liikuma eesmärkide poole samal kiirusel. energiatõhusus, kui me räägime väikses ja suures kontekstis nendest asjadest, siis investeeringud võivad olla äh, nii kodanikelt, erasektorilt kui ka riigilt, need on investeeringud äh, tuleviku ja see on garanteeritud investeering, äh, hoopis teistmoodi kui börsil mängimine. nii et me investeerime füüsikasse, asi on kindel. see on ka parim kingitus, mida me saame oma raha eest teha tuleviku põlvkondadele. me saame muuta Euroopa vastu panuvõimelisemaks energia vallas. iga kuupmeeter gaasi, mida me välisriikidest sisse ostame, tähendab seda, et raha liigub nendesse riikidesse, mis eh, tihti rahastavad neid huvisid, mis käivad Euroopa huvidega vastuollu. nii et energiatõhusus eh, tähendab kliimadebatti ühest küljest jah, aga see tähendab ka majanduslikku debatti, samas äh, räägime me ikkagi ka tulevikupõlvkondade elutingimustest. tuletan meelde, ütleb esimees, et meil on selle raporti arutamiseks äh, võimalus märtsikuus ITRE komisjoni koosolekul pikalt rääkida ja nüüd jõuame edasi küsimuste juurde, mis puudutavad äh, parlamendi üksikliikmete huvisid äh, paneksin äh, siinkohal äh, kõnelejate nimekirja kinni ja üks minut kõigile kõneaega edaspidi. ja ma ütlen, et nüüd võtan seda asja tõsisemalt, ütleb esimees, äh, kui raportööride puhul, nii et palun pidage kõne ajast kinni, proua Rodriguez saab esimesena sõna. Gracias, presidente. Primero quiero señalar que intervengo en... Suur tänu räägin äh, kolleeg äh, Solidaadi nimel, kes on variraportööriks äh, keskkonnakomisjoni vastava raportööri jaoks. kõigepealt me tahame öelda, et kahju on sellest, et liikmesriigid ei ole kahekümne protsendi energiatõhususe eesmärki saavutanud. tähtis on see, et me õpiksime sellest, mis on juba tehtud ja võtaksime arvesse seda, mida meile hinnang ütleb. loodetavasti saame need õppetunnid ka kõik äh, praktikas rakendada. mis puudutab energiatõhususe direktiivi ülevaatamist äh, järgmisel korral, siis on oluline näha neid äh, mehhanisme, mis tagavad, et liikmesriigid investeerivad rohkem energiatõhususse. minu fraktsioon, sotsiaaldemokraadid, tahaksid parendada hoonete renoveerimisstrateegiaid liikmesriikidega, neid tuleb äh, toestada teekaartidega ja need teekaardid võiks olla sidusrühmade poolt äh, kokku pandud. meil on vaja suurendada nende avalike hoonete hulka, mis äh, peavad läbi käima renoveerimise ning avalike lepingute osa võiks selline kohustus olla. samuti on energiatõhusus väga oluline ja selle jaoks on vaja ka äh, ressursse. ressursse on vaja muuhulgas ka inimeste koolitamisse selles äh, valdkonnas. ja üks äh, lõplik küsimus komisjoni esindajale on mul nimelt, kas te olete hinnanud seda, kuidas liikmesriikide meetmed on toiminud just energiavaesuse vähendamiseks. järgnevalt härra Benson, palun. suur tänu teile, esimees oluline on tagada kulutõhus energiasüsteemi üleminek tuleviku süsinikuvaesele majandusele. samuti on vaja tagada seda, et Euroopa Liidu äh, eesmärk kakskümmend seitse protsenti energiatõhusust äh, suurendatuna aastaks kaks tuhat kolmkümmend. seda, sinnani me peame jõudma kulutõhusal moel. üks äh, võimalus, mis meie kätes on, on energiatõhususe eh, kohustuslikud skeemid, artikkel seitse, kuulsin, et eh, seitsmekümne ühest protsendist eh, oli juttu siin, aga me teame, et kaks kolmandikku Euroopa majanduspiirkonnast loetakse niimoodi energiat kokku. see eesmärk on ka järgmiseks perioodiks väga oluline, samuti energia tõhususe rahastamine on väga oluline, see on väga raske valdkond ja ma tean oma koduriigist seda, et väga palju on selliseid ettevõtteid, äh, mis äh, sellega tegelevad, aga investeeringuid on vaja ka. meil on vaja energiatõhususe rahastamisvahendeid äh, ning meil on vaja ka kulutõhusalt seda kõike lahendada, aitäh! härra Kiirek, palun suur tänu teile. mina arvan, et me tegime juba päris algusjärgus vea, võtsime selle direktiivi vastu, aga samas teadsime kohe algselt, et Euroopa, kus on äh, rohkem ja vähem arenenud riike, ei suuda äh, seda kahekümne protsendi vähendamist äh, saavutada samal tasemel Need indikaatorid, mida me energiatõhususe mõõtmiseks kasutasime, oleks pidanud olema SKT inimese kohta liikmesriigis, ainult niimoodi oleksime me saanud rääkida tõelisest reaaltingimuste tõhususest, sellepärast et riigid, kes praegu alles on arengujärgus, ei suuda sammu pidada arenenud riikidega ja nad ei saavuta seda kahtekümmet protsenti. tahaksin küsida mis oleks kahekümne protsendi arvutamise aluseks Poola kohta. järgmine kõneleja, palun. suur tänu teile, esimees. me kuulsime komisjoni esindajalt, et päris palju on juba edusamme tehtud. aga kaks tuhat neliteist et eh, kui direktiiv jõustus, siis me juba arutasime siinsamas komisjonis, et eh, eh, milline oli olukord kuues liikmesriigis ja me nägime, et väga palju investeeringuid tehtigi just nendes liikmesriikides. samuti, samas nende investeeringute tagasiteenimine toimub umbes kusagil saja kuni kolmesaja aasta jooksul, nii et mõt-, mõelgem siis meetmete peale, mis ei aitaks meil lihtsalt mitte kokku hoida, mis puudutab energia säästmist, siis vaid me peaksime mõtlema selle peale, mis äh, annab tõesti parema elukvaliteedi meie inimestele. vastasel juhul peame lihtsalt ütlema, et neid rahasid ei ole kasulikult kasutatud. järgnevalt härra Kelly, palun. suur tänu teile, esimees. kuna mul oli äh, privileeg esindada parlamenti Pariisi äh, kohtumisele olen nõus mitmete kolleegidega, et meil on vaja kindlasti kiirendada oma edusamme ja mitte äh, pidurit peale panna, eriti mis puudutab hooneid, äh, see on investeering, jah, aga see vähendab CO2 heitkoguseid, parandab elukeskkonda ning aitab hoida kokku energiat ja seega raha. nii et selles osas on palju võita ja peame selles osas rohkem ära tegema kuulasin väga hoolega, mida raportöör härra Piiber ütles ja ta rääkis dubleerimise küsimusest ning ma tahaksin küsida komisjonilt, et vastake härra Piiberi kommentaaridele selles vallas. dubleerimine kui selline on ebatõhusus, see suurendab kulusid, suurendab ka bürokraatiat. nii et palun, mis on teie kommentaar sellele küsimusele? suur tänu, härra Kelly, suur aitäh, et pidasite kinni kõne ajast, järgnevalt saab sõna härra Kaarins, palun suur tänu teile, esimees, mul on mõningad küsimused komisjonile, ma ei taha siin pikalt kõnet pidada, aga tahan küsida. saan aru, et vähendame CO2 emissioone ja äh, ka energiatõhususe eesmärke äh, toetame. küsimus on, kui palju on seotud energiatõhusus, mis on paberil kirjas õigusaktides, on seotud äh, CO2 emissioonidega reaalselt äh, või kui palju on see seotud majanduse või tehnoloogiliste parendustega? kas äh, meil on vaja tõesti nende õigusaktidele rõhuda ja öelda, et oleme teinud häid asju või on see ikkagi majanduse küsimus pigem? järgnevalt härra Erikson, palun. suur tänu maailm muutub ja energiaturud samuti. me teame, et energiatõhususel on suur potentsiaal, eriti just hoonete energiatõhususe vallas, tööstuse vallas ja eriti riikides näiteks nagu Ühendkuningriik ja Poola, kus energiapoliitika ei ole olnud väga hea, aga nüüd on olukord äh, äh, selline, et energiahinnad langevad oluliselt, ilmselt on see ajutine nähtus, aga kuidas see mõjutab energiatõhususe direktiivi rakendamist, see on väga oluline küsimus. kas komisjon on analüüsinud seda, kuidas see mõjutab motivaatoreid eh, ning eh, elluviimiseks ning selleks, kuidas see direktiiv mõjule pääseb ja mida see tähendab meie jaoks, kas see tähendab, et me peaksime energiatõhususe direktiivi eh, parendama, et saavutada samu eesmärke või kuidas see lühiajaliselt meile kätte mängib? suur tänu selle suurepärase distsipliini eest, ütleb esimees, mis debati lõpus aja järgimisel silma paistis. nüüd tahaksin anda sõna komisjoni esindajale, palun. suur tänu, ma arvan, et mul on vaja rohkem kui minut aega, et nendele küsimustele vastata, aga teen tõesti lühidalt. terve rida kommentaare härra Kohver, härra Kalinen, härra Peterson mainisid seda, kui oluline on hoonete tähtsus, juhiksin tähelepanu sellele, et me vaatame ka tegelikult hoonete äh, energiatõhususe direktiivi praegusel hetkel üle ning äh, loodetavasti parlament aitab sellele protsessile kaasa, see on tõesti oluline, äh, hooned on kokkuhoiu tähtis allikas. härra Karins küsis, kui palju energiatõhusus on seotud süsinikudioksiidi vähendamise alaste saavutustega, praegusel hetkel ei ole selles valdkonnas palju saavutatud, üleminek madala süsiniku tootlikkusega kütustele ja kütusesegule on aidanud, aidanud palju rohkem saavutada kui äh, energiatõhususe alane üleminek. järgmisel aastakümnel äh, need kaks valdkonda on oma osakaalult äh, rohkem võrdsed saavutuste osas aga see sõltub loomulikult ka liikmesriikide tegevusest. mis puudutab aga saavutatud kasu ja härra Petersoni sõnavõttu, kui me ei hooli keskkonnast, kui me ei usku, usu, et Pariis on oluline, me loomulikult uskusime sellesse, siis sellegipoolest tuleks energiatõhususse panustada. Äh, mõju SKP-le on positiivne, töökohtadele on positiivne ja kasu äh, gaasi importimise asemel äh, gaasi importides ei tooda eriti, ei, ei, ei sünni sellest kasu, eriti meie tööturule, selle asemel kasutades siis äh, soojustatud katuseid äh, ja nii edasi ja nii edasi ja saavutab, saavutame me kasu äh, majanduslikult mitmes valdkonnas ka töökohtade loomisega seisukoha, seisukohast. tegemist on ka majanduspoliitilise algatusega, niivõrd kui seekord on tegemist keskkonna poliitilise algatusega. siis rahastamise küsimus, mida austatud parlamendiliikmed tõstatasid. oluline ei ole üldse see, kas investeeringud on mõttekustatud või mitte, vaid äh, küsimus on sellest, kust me saame vahendeid selleks, et neid investeeringuid teha. ja härra Bensoni kõrval istuv kolleeg samuti rääkis sellest, teie nimi läks mul paraku kaduma, et rahasid ei tuleks kasutada halvasti, me peame paremini kasutama avalikke vahendeid arukad investeeringud, arukad hooned ja, ja nii edasi ja need edasi. ja vaatame ka, kuidas saab ka eravahendeid sellesse sektorisse meelitada. Äh, siin on oluline õigete projektide valimine, meil on oma töö käigus, aga meid huvitab ka parlamendi seisukoht nendes küsimustes. härra Pahver, härra Silvaga ja proua Rodriguez äh, rääkisid energiavaesusest. proua Rodriguez küsis konkreetselt, kas me oleme hinnanud äh, energiavaesuse mõju, meil ei ole praegu küll tulemusi, aga tegemist on valdkonnaga, äh, mida me uurime ning mida tuleb uurida. tegemist on valdkonnaga, Äh, mida võiksime direktiivi üle vaadates põhjalikumalt käsitleda, see ei ole küsimus, mis on kerge ette külastada, aga me vaatame üle seda ja kui parlamendil on oma ettepanekuid selles valdkonnas, siis praegu on õige aeg nende ettepanekute esitamiseks. härra Erikson küsis nafta hinna kohta. nafta hind muutub äh, ja see ei mõjuta otseselt, ei ole ainukeseks põhjuseks meie nõudluse vahendami-, vähenemisele ja nõudluse suurenemisele, loomulikult ähm, see mõjutab, aga, aga praegusel hetkel ei ole mõistlik poliitikat äh, rakendada siis, kui äh, hinnad peavad olema kõrged. loomulikult hind mõjutab inimesi energiatõhususe alaseid äh, otsuseid langetama, aga nii hoonete poliitika kui ka transpordivaldkonnas Äh, tehakse mitmeid kulutõhusaid investeeringuid, kui need investeeringud varem oleksid kas tasunud ennast ära ühe aasta jooksul ja nüüd tasuvad ära kahe aasta jooksul, siis see ei tähenda seda, et need oleksid olnud mõttetud ja neid ei oleks tehtud. ning loomulikult äh, seda tuleb, sellel olukorral tuleb silma pealt hoida. siis samuti küsimus tuumaenergiajaamade kohta, ma ei oska sellele vastata, kuid pöördun kolleegide poole, kes võivad sellest, äh, sellele küsimusele vastata. härra Kelly äh, juhtis tähelepanu sellele, et ma ei, mul ei õnnestunud vastata härra Piiperi ühele tähelepanekule. vabandan selle eest. Äh, mis puudutab duplikeerimist, siis meie arvates ei ole tegemist topelt äh, reguleerimisega energiatõhususe valdkonnas, meil on kaks tooteid puudutava, puudutavat õigusakti ja miinimumstandardid ja teave kodanikele, tarbijatele, siis hooneid puudutav õigusakt, kus on jällegi miinimumstandardid paika pandud ning teavitatakse tarbijaid ja lisaks sellele on energiatõhususe direktiiv, mis suurendab nõudlust heade toodete ja heade hoonete järele ning seetõttu see täiendab neid kahte ülejäänud õigusakte, mis on üksikasjalikumad ja tehnilisemad laadi ja samas väga oluliselt äh, ning äh, nii nõudluse kui ka pakkumise koha pealt me tahaksime suuremat nõudlust nende paremate hoonete, paremate toodete järele, nii et need õigusaktid siis meie arvates täiendavad teineteist. aga jällegi jäi vastamata küsimus taastuvkütus, taastuvenergia küsimuses, jällegi me peame saavutama õige tasakaalu, kui äh, me suudame saavutada õige tasakaalu, siis inimesed õigel ajal äh, investeerivad äh, kütusepumpa äh, või soo-, soojuspumpa ja päikesepaneelidesse ning kindlasti meie hoonete seisukohast on taastuvkütuste taastuvenergia kasutamine samuti olulik. härra Tamburano tõstatas küsimuses et miks mõnedes liikmesriikides saavutatakse tulemusi, aga mõnedes mitte, me ei tea täpselt, aga kui me vaatame eduaruandeid, siis äh, selgub selgelt, et äh, küsimus ei ole mitte selles, milline riik on rikas ja milline mikka, on riike, kes tulevad hästi äh, toime, ükskõik kust nad on pärit, ning hea valitsemine on siin väga tähtsal kohal, vähemalt sama tähtsal kohal kui ressursside olemasolu ja härra Kereki tähelepanek, tõsi on see, et Euroopa tasandil tahame me äh, absoluutkokkuhoidu, äh, aga liikmesriikide tasandil on äh, liikmesriikidel vabadus ise oma eesmärgid püstitada, kasutades ükskõik milliseid näitajaid nad soovivad. Poola on üks näide nendest, aga on ka teisi riike, kes on majanduslikult väga hästi toime tulnud ning kelle ja nendelt me eeldaksime, et nad seavad endale suuremaid eesmärke kui neid, kellel on praegu majanduslikult raskem aega. aitäh! suur tänu, härra Hobson! suur tänu kõigile, et te tegite kiiresti ja meil õnnestus pisut aega kokku hoida. tuletaksin teile meelde, et räägime raportööri koostatud dokumendist põhjalikumalt ITRE koosolekul märtsis ja nüüd siis on meil meie ees järgmine päevakorra punkt detsembris kaks tuhat viisteist avaldas Perek oma arvamuse, vabandust, härra Piper, te soovisite sõna? ma ei ole nii kogenud juhti ja ju siin ei ole probleeme, mul oli väga hea meel mõningate märkuse Äh, teeme üle, mis bürokraatia vähenemisel oli suunatud ja mul on väga hea meel ka, et punkt seit-, punktis seitse on punkte, mida saab lihtsustada ja mida lihtsustatakse. Äh, seda võtan rõõmuga teadmiseks. Äh, siis veel üks oluline küsimus jäi vastu, vastuseta. mõned siin ütlesid et eh, kui me ette kirjutame energiasäästu, siis me peaksime arvestama ka kriisidega, aga me ei tohi ära unustada ka neid taastuvenergiaallikaid, mille kasutamist me Euroopas tahaksin laiendada ja meil on selliseid piirkondi kus, kus viiskümmend protsenti energiat tuleb nendest energiast ja on ka selliseid energiavarustajaid, kes ongi spetsialiseerunud ainult eh, taastuvenergiale ja kas me tahame ka nendelt nõuda eh, energiasäästu? Eh, või on nende jaoks ette nähtud mingi muu süsteem, minu jaoks jäi see küsimus vastuseta et Äh, kuidas puudutab energiasääst äh, näiteks taastuvenergiaallikaid, äh, kas näiteks Skandinaavia riikidele on ju kehtestatud mingi konkreetne määr, kas seal ei arvestata eraldi ka taastuvenergiaallikatega? Äh, kuidas äh, nende uute arengutega ümber käidakse. mulle tundub, et sellega ikkagi ei arvestata ei hoonete puhul ega mitte millegi puhul. Äh, meil on tohutult bürokraatiat ka selles valdkonnas, nii et mina leian, et kõikidest nendest olulistest punktidest, mis on seotud energia Äh, tõhususe direktiiviga seotud, äh, siin peame äh, asju lihtsamaks tegema, me peame bürokraatiat vähendama ja oleksin tõesti soovinud, et kolleegid selle, seda rohkem oleks rõhutanud, aitäh, aitäh, aitäh, härra Piipar uh,. detsembris kaks tuhat viisteist Verek avaldas oma arvamuse, mis käsitleb seda, kuidas Euroopa Liidu telekommunikatsiooni eeskirju tuleks reformida komisjon peaks esitama oma õigusloomelise ettepaneku selle aasta juunis ning PEREK koostas ka hiljuti äh, OTT kohta dokumente ning samuti oli koopoliste, koopolite kohta, nii et me oleme kõik rõõmuga valmis sellest siin äh, rääkima. meil on plaanis sellest rääkida tund ja viisteist minutit ning äh, härra William Esch Weiler, kes on Pereki esimees, palun, teil on sõna. suur tänu. me seisame kõik silmitsi maailmaga, mis muutub meie ümber, telekommunikatsioon muutub, elektrooniline kommunikatsioon areneb, digitaalne areng oli ka majandusfoorumi keskmes ning see evolutsiooniline areng Euroopa elektroonilise kommunikatsiooni raamistikus on samuti üks tee, mis aitab meil saavutada meie ühist eesmärke digitaalset ühtset turga. ITRE komisjonil on väga tähtis roll seoses tulevaste õigusloomeliste ettepanekutega ning ähm, sellel taustal tänan teid väga võimaluse eest meie seisukohti tutvustada, lähtudes meie PEREC-i vastu võetud äh, telekommunikatsiooni äh, raamistiku läbivaatamise protsessi tulemusest. telekommunikatsiooni raamistik on ühtse turu strateegia üks alustalasid ning Euroopa Parlament võttis vastu oma resolutsiooni ettepaneku komisjoni teatise kohta eelmisel nädalal tuletaksin teile meelde kolme peamist eesmärke, kõigepealt parem juurdepääs ettevõtetele ja ta-, ja tarbijatele, teiseks äh, arenenud digitaalsed võrgustikud, uuenduslikud teenused ning kolmandaks äh, digitaalse majanduse edasiarendamine, telekommunikatsiooni ülevaatamine, puudutab õigete tingimuste ning võrdsete tingimuste kehtestamist digitaalsete võrgustike ning äh, teenuste kohta, aga me tahaksime ka ühenduvust, universaalset teenust, võrdseid tingimusi, spektri küsimuse lahendamist ning institutsioonilist ülesehitust käsitleda. järgmine slaid äh, ühendatavuse üle kogu Euroopa eeldab selget vastust küsimusele, kuidas parandada äh, kiire ning superkiire äh, taristu väljaarendamist, kuidas digitaalse lõhe küsimus lahendada ning äh, kuidas kiire lairiba pakkumine tagada vajalike investeeringutega Euroopa Parlamendi investeeringute äh, resolutsiooni ettepanekutes on äh, rõhutatud, et äh, investeeringuid tuleb stimuleerida Euroopa Liidu konkurentsi toetava regulatiivse raamistikuga. suurem konkurents toob endaga kaasa suuremad investeeringud infrastruktuuri, madalamad hinnad, suurema valiku tarbijatele. Perek leiab, et siin peavad mängima rolli kolme erinevat ro rolli äh,, elementi reguleerimine, kui vajalik, ka dereguleerimine, kui vajalik, äh, universaalne teenus, äh, riigiabimeetmed, äh, kui need on vajalikud. mis puudutab reguleerimist, siis tuletan teile meelde, et tõhus konkurents aitab investeeringuid stimuleerida jällegi pöörduksin tagasi Euroopa Parlamendi resolutsiooni juurde, kus on seda samuti äh, käsitletud, on tõendeid selle kohta, et äh, vähe tõendeid on selle kohta, et äh, ettevõtete konsolideerimine aitab investeeringuid suurendada, Euroopa ühendamisega seotud väljakutsed on väljakutsed eri, erinevates liikmesriikides erineval kujul ja turu ja, aga see sõltub kõikide liikmesriikide turgudest eraldi, ühest lahendust ei ole, meil on vaja paindlikkust, et toetada konkurentsi ning äh, teha seda liikmesriigi äh, omapäradest lähtuvalt. läbivaatamine võimaldab meil äh, regulatiivraamistikku ajakohastada, kanda hoolt selle eest, et reguleerijad on väljakutsete kõrgusel ning saavad vastata turu äh, muutumisele liikmesriikides. mis puudutab äh, universaalteenust, siis üks äh, üldine kommentaar, universaalteenus on endiselt üks oluline osa sellest raamistikust, see tagab põhilise, põhiliste elektrooniliste kommunikatsiooniteenuste ligipääsetavast kõigil, kõigile aitab vältida digitaalset tõrjutust ning digitaalset lõhet üle kogu Euroopa tehnoloog-, tehnoloogiline ning äh, sotsiaalne areng eeldab vastuseid tähtsatele küsimustele, kõigepealt kas praegust universaalteenuse kohustuse raamistikku tuleb üle vaadata, meie leiame, et liikmesriigid peaksid äh, selle küsimusega tegelema, pöörma, äh, püüdma määratleda universaalkohustuse, universaalteenuse kohustust, seda võib praegu tõlgendada erinevalt ja sõltuvalt turu arengutest liikmesriikides. pidage meeles aga ka seda, et universaalteenuse sekkumise eesmärgiks on tagada miinimumteenus äh, kindla kvaliteediga. universaalteenus võib loomulikult aidata kaasa ühendatavuse eesmärgi saavutamisele digitaallahe ületamise küsimuses liikmesriigid on need, kes peavad paika panema, millised on parameetrid lairibaühendusele. siis äh, mis puudutab võrdseid tingimusi, see on väga tähtis teemavaldkond, kuivõrd uued teenused, äh, OTT teenused äh, on hakanud konkureerima traditsiooniliste telekommunikatsiooni valdkondadega selles kontekstis tuleb vastata tähtsatele küsimustele, kas võrdseid tingimusi on moonutatud. kõigepealt ma ütleksin, et meie oleme Euroopa Parlamendiga nõus, ähm, kui lugeda Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanekut, kus on öeldud, et digitaalteenuste järele on nõudlus suurem ning konkurents on suurenenud, see on toonud kasu tarbijatele ning tekitanud suurema vajaduse digitaalinfrastruktuuri investeerida. seetõttu teeb Perek ettepaneku läheneda mitmetasandiliselt, äh, nii nagu Euroopa Komisjon on ette pannud Perek keskendub OTT üks teenustele, OTT üks teenuseid peetakse traditsiooniliste telekommunikatsiooni teenuste järeltulijateks, näiteks SMS-i järeltulijaks Perek esitab oma raporti OTT kohta veebruari lõpus ning annab oma lõpliku hinnangu. sealt tuleb siis teine küsimus millised on meie valikud, millised on meie perspektiivid selles kontekstis, PEREK teeb ettepaneku õigusliku aluse kohta, see võimaldaks liikmesriikide regulatiivasutustel teostada järelevalvet turu üle ka ele-, laiemalt kui klassikaline elektroonilise kommunikatsiooni turg. ja äh, siis äh, meie ECS definitsioon vajab täpsustamist ja lõpetuseks selleks, et me ei tekitaks liiga suurt regulatiivset koormat, peame me oma hinnangu läbi viima eeskirjast põhiselt, analüüsima, millised sätted on erinevates sektorites veel vajalikud ja millised mitte järg-, ja selles kontekstis äh, me tahaksime kaitsta tarbijaid, lõpptarbijaid ning leiame, et äh, me peame analüüsima kahte küsimust, äh, kas meil on vaja üldist tarbija õigustikku või sektori spetsiifilist õigustikku, meie arvame, et meil on vaja kuldset keskteed selleks, et tagada, et lõpptarbijad on kaitstud võimaliku kahju eest mida kiiresti muutuv sektor võib endaga kaasa tuua. me peame igal juhul vältima seda, et tekivad õiguslikud lüngad või et oleks topeltreguleerimine, millistes olukordades tarbijad ei oleks nii hästi kaitstud. sealt läheme edasi järgmise küsimuse juurde tarbijaõiguse ühtlustamine pereke jaoks on oluline, et oleks tagatud, et liikmesriigid ning reguleerivad asutused saaksid vastata tarbija neile kahju tekkimise juhtumitele, jagada oma kogemusi ning kasutada uusi regulatiivlahendusi. praegune miinimum ühtlustatuse tasand peaks võtma arvesse rohkem tulevikuvajadusi, maksimaalne ühtlustamine aga toob kaasa endaga riske ning võib vähendada lõpptarbijakaitset madalama ühisnimetajani. ma tean, ja Perek teab, et spektripoliitika on üks äh, olulisemaid teemasid ka Euroopa Komisjoni jaoks, äh, nii nagu see on ka Euroopa Parlamendi äh, seisukohast. parlamendi arvates praegune raamistik on hästi toiminud, on suutnud tarbijale tuua piisavalt, toota piisavalt väärtust, konkurentsivõimelisi investeeringuid ning äh, G4 võrgustikest on suutud, suudetud edasi minna. kuskil pole rohkem ühtlustatud äh, lairiba spektrit kui äh, Euroopas, Ameerika Ühendriigid ja äh, Austraalia, Jaapan arvesse võetud. ühtlustamine on juba reaalsus spektri poliitikas ja seetõttu igasuguseid edasisi ühtlustamise ettepanekuid tuleks väga põhjalikult analüüsida, võttes arvesse kasu ja riski vahekorda. ühendatavuse, ühendamise eesmärk ning spektri äh, võime vajadused liikmesriigiti. ei aita meil ei ole liikmesriigiti ühtlustatud ja seetõttu igasugune ülevalt alla ühtlustamine võib äh, innovatsiooni pigem takistada kui soodustada. praegune raamistik juba annab võimalused spektripoliitikat ühtlustada elektroonilise kommunikatsiooni valdkonnas, äh, seada tähtaegu ning äh, kanda hoolt jõustamise eest. meil on vaja tihe teevad koostööd Pereki ja Raadiospektri poliitikarühma vahel. kas lubate veel paar kommentaari meie tulevaste plaanide kohta? jah, viimane tähtis punkt, institutsiooniline ülesehitus. nagu te teate, institutsioonilist ülesehitust on küll ja küll kritiseeritud, meie leiame, et pereka peaks jääma üheks osaks sellesse struktuuri nagu praegu. me peaksime tegelema liikmesriikide reguleerivate ametitega, kellega, kelle ekspertiisi meil on vaja, võib-olla meie opera-, meie tegevuse tõhusust võiks parandada, kuid institutsiooniline struktuur peaks jääma selliseks, nagu see on, seda praegu minu viimane slaid käsitleb äh, jätkuprotsessi, DSM jätkuprotsessi, nagu näete, meil on palju tööd ära teha. netineutraalsus ühelt poolt, võrguneutraalsuse äh, äh, juhtnöörid peaksid valmima augustikuuks, näeme ka kõvasti välja vaeva rändluse temaatika kallal tööd tehas te,, tehes te, õiglase kasutamise poliitika kallal tööd tehes, äh, nii et äh, tegeleme kõigi oma ülesannetega. suur tänu, need variraportöörid, palun äh, kaks minutit, proua Niibel. ja siin, siin aitäh, lugupeetud esimees, aitäh, härra Eschweiler, ka selle, nende selgituste ja selle ettekande juurde. mul on üks märkus ja ka küsimused. tahaksin rõhutada seda, et meil on vaja äh, Äh, informa-, äh, investeeringuid ähm, kiiretesse ja ülikiiretesse lairibaühidesse, meil on vaja igasuguseid stiimuleid, jah, ma tahan teid tõesti toetada, kui Euroopa tahab olla konkurentsivõimeline, siis peaks just äh, internetivõrkudesse investeerimine olema meie investeeringute A ja O mul on üks küsimus, mis puudutab spektripoliitikat, kõnelesite sellest Äh, siin äh, oleks vaja tõesti positiivselt mõelda äh, asjadele, kuidas neid rakendusi näiteks tervishoiu vallas saaks kasutada neli punkt null, selles vallas oleks meil vaja rohkem harmoniseerumist. kui kaugele teie olete selles vallas läinud ja siis tahaksin Äh, veel äh, rõhutada, kuivõrd oluline on siin äh, tõesti Euroopa tasandil tegutseda, teiseks võrguneutraalsus, meie siin parlamendis oleme oma seisukoha juba vastu võtnud, millised on kogemused tegelikkuses, kas asjad lähevad hästi ja siis veel võrdsed tingimused kõigile, te kõnelesite sellest, võib-olla räägiksite sellest natukene põhjalikumalt Äh, te rääkisite, et need äh, muudatused tulevad just nimelt eba, äh, eba, ebavõrdsetest reeglitest ja mida, millised vahendid on meie käsutuses, et selle kõige vastu võita ja härra esimees, ma ei ole oma kõneaega ületanud, suurepärane, jah, läks tõesti väga hästi. proua Kreel, palun järgmisena aitäh, lugupeetud esimees, ka mul on üks lühikene märkus ja kaks küsimust Äh, kõigepealt on äh, infrastruktuur kõige suuremaks väljakutseks ja ma arvan, et selles vallas on meil väga palju vaja ära teha, äh, mitte ainult nendel kolleegidel, kes tegelevad riigiabiga, vaid ka nendega, kes tegelevad konkurentsiga. me peame tõesti asju korraldama niimoodi, et me võimaldaksime neid turumudeleid, millele me täna pole võib-olla mõelnud Äh, samuti siseturu äh, teema on, äh, digitaalne siseturg on üks suur teema, millega me parlamendis sellel aastal tegutseme. me oleme parlamendis ähm, nõudnud oma raportis Perekile tugevamat rolli, me soovime, et Perekil oleks su suurem ja tugevam pädevus. minu küsimus teile, härra Heschweiler, on mida teie ise soovite, mis, mida peaksime meie tegema selleks, et teie töö paremini kulgeks? mina isiklikult olen Perekiga teinud väga head koostööd, mina leian, et teie teete väga head tööd ja küsimus on ka selles, kuidas Pereki kontorit riigilt ka tugevdada ja toetada. ma äh, seoses äh, liituksin ka proua Niibleriga, võrguneutraalsus on samuti väga oluline Äh, praegu on tõesti erinevatel osapooltel endiselt väga erinevad kavatsused, parlament on selgelt välja öeldud, mida meie arvame äh, äh, kas me peaksime siin välja töötama tõesti mingid suunised, kas me peaksime veel millelegi mõtlema, aitäh, ja ka ma pidasin kõneajast kinni, ka su-, väga tore, hästi tehtud, proua Kreel. ECR fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra Henkel ma olen äh, selles sektoris tegutsenud kogu oma elu ja olen jõudnud järeldusele, et üks põhjusi, miks me USA-st maha jääme, on see, et äh, enamikes riikides on äh, telekommunikatsiooniettevõtete privatiseerimine toimunud üsna hilja ning mul on üks küsimus, kas teie organisatsioonil on mingi seisukoht ka selles osas, et mõnedes riikides meil on endiselt sellised suured tegijad, Äh, mis on kas osaliselt või täielikult valitsuse kontrolli all. aitäh ja nüüd saab sõna proua Kallas. aitäh. Äh, mul on mitmed küsimused, kõigepealt äh, võrdsed tingimused OTT teenuste vallas ja traditsioonilistes sektorites. Te ütlesite, et sarnased reeglid peaksid kehtima sarnaste teenuste puhul, aga ma arvan, et me peaksime ka hindama, millised need sarnased teenused on. ja samuti on äärmiselt olu, et me diferentseeriksime neid arutelusid, eh, mis puudutab juurdepääsu teenustele ja võrkudele. jah, eh, juurdepääsu võrkudele tuleb kindlasti reguleerida, sellepärast et turul oleks konkurentsi, aga teenused eh, vajaks võib-olla dereguleerimist nii et, et mida teie sellest arvate? teiseks, te kõnelesite harmoniseerumisest ning ma olen üllatunud, te ütlesite, et me peaksime sellele lähenema ettevaatlikult, kui me räägime äh, asjade internetist ja digitaalse siseturuga seonduvast, siis meil on siin vaja ühtset spektripoliitikat ning seetõttu oleks minu arvates vaja ka harmoniseerimist ning kolmas küsimus, kas teie instit-, teie institutsionaalne ülesehitus, te ütlesite, et see on toiminud väga hästi, aga PEREK on endiselt kahekümne kaheksast erinevast reguleerivast ametist koosnev organ, mis siis saab, kui me, meil on erinevad võrgu net-, neutraalsuse põhimõtted ja me soovime, et digitaalne siseturg toimiks sama, samasuguselt kas PERECil on siin vallas midagi ära teha ja kuidas neid vaidlusi lahendatakse, kui neid on, kui erinevate reguleerivate asutuste seisukohad on erinevad, aitäh, aitäh, proua Kallas, kõik peavad kõneajast suurepäraselt kinni, härra Raimond, palun. aitäh, härra Eschweiler, aitäh, et siia tulite, mul on ainult üks küsimus ja see on üsna põhimõtteline küsimus, kuidas teie perekis äh, demokraatiliselt äh, suhtud äh, selle sektori reguleerimisse. väga palju räägitakse tarbijakaitsest, aga interneti ja sidevõrgud ja kommunikatsioonide platvormid on ka demokraatia teenistuses, tegemist on nii-öelda universaalteenustega, see ei ole turu küsimus Äh, küsimus on, puudutab just nimelt demokraatiat, poliitikat, kui olulist rolli see mängib teie kaalutlustes äh, tulevaste reeglite väljatöötamisel, äh, näiteks seda, kuidas jälgitakse turge, kuidas jälgitakse tarbijaid ja nõnda edasi. aitäh, suurepärane. ja nüüd siis kolleegid, kes esitavad küsimuse iseenda nimel, härra Rüübich, suur aitäh kõigepealt 5G kasutusele võtmine aastaks kaks tuhat kakskümmend on liiga hilja, me vajaksime seda aastaks kaks tuhat kaheksateist. Lõuna-Koreas, Jaapanis on sellega juba algus tehtud. Te rääkisite, et on, meil on vaja rohkem harmonisee-, et meil ei ole võib-olla vaja rohkem harmoniseerimist aga mm, ma arvan, et meil siin Euroopas on vaja palju rohkem vahendeid näiteks infrastruktuuri rajamiseks Äh, ja äh, äh, kas näiteks uute tehnoloogiate kasutuse tõhustame, kasutusele võtmise tõhustamisele on mõeldud ning kas te olete valmis arutama ka, kuidas kõik uued tehnoloogiad meie elu mõjutavad, aitäh, härra Puuni! aitäh, aitäh! Äh, selle väga ülevaatliku ettekande eest ja äh, sellest, et kõnelesite siis telekommunikatsiooni raamistiku läbivaatamisest. kõigepealt tahaksin küsida, kuidas stimuleerida investeeringuid äh, ja mida te arvate, et Euroopa ühendamise rahastust tulevad vahendid, ühtekuuluv- äh,, regionaalsed vahendid ja struktuurivahendid ja Euroopa äh, strateegiliste investeeringute fondi vahendid ühendada, see on väga oluline küsimus minu arvates ja minu teine küsimus puudutab harmoniseerimist. Te ütlesite, et me oleme tõenäoliselt Ehm, siin maha jäänud, aga kui me mõtleme 5G tehnoloogiale, siis ma arvan, et me peaksime tõesti olema valmis, me peaksime oma tegevuskava 5G-le üleminekuks valmis äh, mõtlema ja ka selle, kuidas teha mõnede rahvusvahelise institutsioonidega koostööd. aga mida te arvate harmoniseerimisest just nimelt 5G kontekstis? ning minu viimane küsimus on seotud universaalteenustega, te ütlesite, et reeglite ajakohastamine peaks toimuma liikmesriikide valitsuste poolt, aga kui me eh, soovime vältida selliseid lahendusi, mis oleksid eh, kahjulikud Euroopa tasandi harmoniseerumisele, eh, siis kuidas jätta küll see reeglite kehtestamise õigus liikmesriikidele, aga kuidas seda harmoniseerida ja pereks peab seda tegema ja edu teile selleks. proua Valejan, palun. aitäh me tavaliselt kõneleme kon-, konkurentsist ja konsolideerimisest kui kahest teineteisele vastu töötavast asjast. minu küsimus järgmine. Äh, konkurentsimudel põhineb juurdepääsule ja kui me juurdepääsust ei räägi, äh, kas äh, siis saab öelda, et konsolideerimine on vastuolus konkurentsimudeliga? Te ütlesite, et praegune mudel on mudel, mis toimib, aga endiselt on vaja investeeringuid infrastruktuuri kas ei ole niimoodi, et me oleme hetkel jõudnud kasumus, kasumuslikkuse piirini ja sellest ju sõltuvad tulevased investeeringud ja kui asi nii on, siis äh, mida, milliseid stiimuleid meil on vaja, et investeeringud järgmisele tasemele viia, aitäh! ja nüüd viimasena saab äh, küsimuse esitada äh, proua Kumpula-Natri. aitäh! Äh, see, need äh, ülikiired äh, võrgud on tõesti äärmiselt olulised selleks, et Euroopa suudaks teistega sammu pidada, nagu te ütlesite oma sõnavõtus, on oluline globaalselt konkurentsivõimeline olla ja olla valmis uueks digitaalseks ajastuks aga kui vaadata universaalteenuste direktiivi, siis kas peregi arvates ei ole see pisut vanamoodne või vaatab see ikkagi tulevikku? Äh, kas meil on endiselt ähm, äh, vaja äh, need paberkataloogid, katalooge, mida keegi ei kasuta enam, vähemalt Soomes ei kasuta, kas kõik need asjad peaksid endiselt üle universaalteenuste direktiivis sees olema, et et äh, või oleks kõige olulisem siiski, et liikmesriigid pakuksid kiireid ühendusi, näiteks et inimene saaks kas või interneti teel tööd taotleda, tulin just seminarilt, mille sotsiaaldemokraadid korraldasid ja seal võib näha, kui palju on inimesi erinevatest riikidest, kes otsivad äh, tööd. Äh, niisiis, ma arvan, et ähm, me seisame silmitsi sotsiaalsete väljakutsetega ja meie peame olema siin liidrirollis ja ma loodan, et pereks seda on, aitäh! ja äh, Kaja küsimus 5G äh, kohta. Äh, miks me peame siin äärmiselt ettevaatlikud olema, sest mina sooviksin, et need standardid aitaksid meil esirinnas olla. aitäh. ja nüüd saab sõna härra Whelan Euroopa Komisjonist kolmeks minutiks. aitäh, esimees meie Euroopa Komisjonis oleme tõesti teinud Perekiga koostööd ja meie ametlik arvamus oli siis ähm, kulminatsiooniks meie pikale ametlikule ja mitteametlikule koostööle ja me loodame, et see koostöö jätkub selle hetkeni, kui teeme siis kaasseadusandjatele õigusloomealase ettepaneku. ma arvan, et äh, on üsna palju asju selles protsessis, millega me saame nõus olla. Äh, peatuksin vaid mõningatele asjadele, millele härra Eschweiler ja lugupeetud parlamendisaadikud tähelepanu juhtisid äh, ka konsultatsioonides avalikkusega eh, leita, eh, avaldatakse suurt toetust just nimelt eh, ülikiiretele ühendustele Äh, ja see peaks olema, äh, see peaks olema tõesti kättesaadav kõigile kodanikele kogu, äh, kõikjal Euroopas, see on selle läbivaatamise peamine eesmärk. ja kuidas see on nüüd seotud erinevate juriidiliste elementidega selles raamistikus, jah, kindlasti mis puudutab juurdepääsu võrkudele ja konkurentsi edendamist, siis meie volinik alles eile kinnitas, et konkurents on peamine investeeringute liikuma panev jõud ning me oleme veendunud, et see jääb äh, meie raamistikus kesksele kohale aga loomulikult äh, siis äh, nende võimalike vahendite vaimus, nagu härra Eschweiler rääkis, peame vaatama, kas me saaksime sellele raamistikule anda täiendavaid vahendeid, mis saaks näiteks äh, luua, äh, stimuleerida investeeringuid just nimelt alternatiivsete operaatorite poolt, aga ka uut, äh, juba olemasolevate operaatorite poolt, nii et, et kõigil peaks olema võimalik kasu saada siis nende täiendavate investeeringute hüvedest. ning see oleks siis ähm, Äh, üks teema, millele keskendume, tahaksime siis just reguleerida väga ettevaatlikult ju-, äh, juurdepääsu selleks, et edendada infrastruktuuri arengut. spektri küsimustes oleme meie komisjonis äh, kogu aeg rõhutanud, et parlament suure häälte enamustega kiitis heaks konkreetse lähenemise spektri kasutuse koordineerimisele Äh, seda äh, tehti siis eelmise ametiaja viimasel kuul. Äh, tegemist oli väga oluline poliitilise faktiga juhiti tähelepanu kõigi olulisematele valdkondadele, millega spektripoliitika läbivaatamise raames tuleb tegeleda ja härra Eschweiler rõhutas ka neid olulisi edusamme, mis on juba tehtud spektripoliitika harmoniseerimise vallas, et Äh, lainesagedused oleksid siis äh, nendeks kiirteks ühendusteks olemas, näiteks 5G-le äh, ja järgmisel nädalal esitame siis ka konkreetseid ettepanekuid spektri kohta, aga me oleme saanud ka avalikkusega konsulteerides Äh, aimu sellest, et on teatud äh, spektri eraldamise tingimused, äh, mis väärivad tähelepanu litsentside kestvuse ajakava ja kui vaadata ühenduvuse üldiseid eesmärke, siis võrkudega kaetus ja spektri kasutamine Äh, on midagi, kus ühtsed Euroopa eesmärgid oleksid tõesti väga kasulikud ja need peaksid olema siis ka integreeritud liikmesriikide poliitikasse. ma näen, et ma olen äh, ületanud oma kõneaja, kõik parlamendisaadikud on täna käitunud väga distsiplineeritult, nii et, et sellega lõpetan, aitäh. aitäh, härra Villon äh, ja nüüd, härra Eschweiler, on teil võimalus jällegi küsimustele vastata, teile esitati terve rida suurepäraseid küsimusi ja me kõik loodame, et me saame ka äh, neile suurepärased vastused. aitäh, arvestan Paula Niibleri küsimusega ja rohkem harmoniseerimist äh, sageduste küsimustes. perek on nõus, et spektri vabastamise ajakava äh, Euroopas sideteenusteks on oluline, aga see on eriti oluline 5G kasutusele võtmise seisukohast, see on täiesti õige lähenemine aga meie arvates praegune äh, ajastuse harmoniseerimine on tõesti turule kasuks tulnud ja kasuks tulnud ka lõppkasutajatele ning äh, sellega seoses tahaksime rõhutada, et komisjonil juba on äh, võimalik harmoniseerida spektri vabastamist teatud aja jooksul see tähendab seda, et spektri mm, harmoniseerimine üldiselt on oluline ning äärmiselt oluline on, et seda teeb ITÜ, rahvusvaheline organisatsioon, kes eraldab siis spektrit ähm, erinevatele kasutajatele. Ähm, niisiis, äh, meil on siin tõesti vaja tihedamat koostööd äh, Euroopa poole peal äh, nii ITÜ-s, CPT-s, PEREC-is kui ka APRD-s aga ma arvan, et eh, meil on eh, tõesti mõeld-, vaja mõelda ka sellele, mis see parem koordineerimine tegelikult eh, tähendab. ma arvan, et me peaksime olema esimesena tegutsejad Saksamaal, kui me oksjonil müüsime seitsmesaja megavatist lainerebasegadust, me õppisime, et et näiteks äh, sellised riigid nagu Prantsusmaa, äh, mis algul suhtusid asjasse äh, tõrksalt, leidsid, et näiteks piiriäärsetes alades on see väga kasulik ja seega prantslased järgisid meie eeskuju. nii et, et me oleme läbirääkimistega alles algusjärgus, aga me usume, et Perekil on siin hea lähenemine nüüd tulles tagasi võrguneutraalsuse juurde, te teate, et meil toimub äh, oma täiskogu ajal Rotterdamis seminar, kuhu kutsume teadlaste esindajad, et vaadata, millised on need ettepanekud, me analüüsime võrguneutraalsuse teemat ning sellega tõesti meil on probleeme ja PEREK peab välja töötama suunised, näitamaks, et me tõesti soovime äh, selles protsessis konkreetsete ettepanekutega osaleda ja OTT teenuste osas ähm, siin me kontrollime asja nii-öelda reeglite äh, tuginedes, me vaatame, kas äh, tingimused on võrdsed ja peame kindlaks määrama, kas tegu on eeskirjadest tuleneva probleemiga või on see probleem seotud andmekaitse ja julgeoleku küsimustega. me oleme oma föderaalametist langetanud otsused, nad, et Gmail ja Google Mail peavad täitma samasuguseid kohustusi nagu äh, teised äh, elektrooniliste sideteenuste pakkujad, nii et, et ähm, meil on tõesti juriidiline protsess käimas või, või äh, juriidilised arutelud selle üle, kuidas selle probleemiga edasi tegeleda, sellepärast et Äh, Saksamaal on kõik need asjad välja jõudnud halduskohtutesse, nii et, et me siis peame läbirääkimisi ka juriidilistel teemadel. proua Kreelile vastuseks, äh, milline on Pereki see institutsionaalne ülesehitus, mida meie sooviksime? ma arvan, et äh, asja saab veel parandada, aga üldiselt see kahesambaline mudel Perekis, et ühelt poolt äh, meil on siis Pereki kontor, äh, mis on Riias ja Perek siis tervikuna kui institutsioon iseeneses ja see toimib päris hästi. ning ma arvan, et isegi komisjon kui kaasreguleerija selles protsessis ja ka teie Euroopa Parlamendina äh, saate analüüsida äh, meie tegevust ja, ja näete, et Perek teeb seda tööd, äh, mida ta peab tegema koostöös teiste reguleerijatega, nii et see mudel on ennast tõestanud. OTT teenused, äh, selle kohta ma üht-teist juba ütlesin Eh, NTR, härra eh, Rüübis, te rääkisite siin eh, rändlusest ja muust. antud hetkel on liiga vara sellest kõigest rääkida. Te teate, et perek nende teemadega veel tegeleb ja meil on praegu, meil ei ole praegu veel pakkuda teile konkreetseid detaile ja MTR teema on samuti väga oluline, aga Mm, ma loodan, et ka selles küsimuses me leiame lahendused. härra Pooni äh, vahendite küsimus, te teate, et äh, me toetame turust äh, ajendatud lähenemist ja need fondid võiksid olla täienduseks, aga meid huvitavad just nimelt erainvesteeringud sellesse sektorisse, sest meile tundub, et konkurents ja erainvesteeringud oleks parem lahendus ma arvan, et et vastasin kõige olulisematele küsimustele. härra Henkel äh,, äh, jah, teie ei saanud äh, vastust oma küsimustele äh,. äh jah, äh, see poliitiline küsimus on lahendatud mitte reguleerija, seda ei saa lahendada reguleerijad, seda saavad lahendama ministrid, aitäh. aga äh, avalike teenuste direktiiv, küsib proua Kumpula-Natri äh,, vabandust äh,, universaalteenuste direktiiv äh,, kas äh, see ilmselt on komisjoni suveses ettepanekus sees, nii et, et see on konkreetne ja oluline asi jah, loomulikult eh, teil on täiesti õigus, eh, universaalteenuste eh, direktiiv tuleb uuesti läbi vaadata, teeme seda üksikasjalikult, aga praegu veel läbirääkimised käivad. hästi. mulle on jäänud mulje, et küsimused said kõik vastuse, suur aitäh teile, härra Eschweiler, selle eest, et täna siia tulite, et tutvustasite Äh, oma seisukohti, vastasid küsimustele, tänan ka härra Viilanit ja tervitage palun volinik Oettingeri meie poolt. daamid ja härrad, kuna me oleme äh, suutnud ajakavast väga hästi kinni pidada, ja oleme selle koosoleku alguse hilinemise tasa teinud ja läheme nüüd siis päevakorra järgmise punkti juurde ja selleks on tagasiside käimasolevatest kolmepoolsetest kõnelustest. Äh, ma pean ütlema, et et proua äh, Castillo Vera ei ole täna kohal ja äh, mul on palutud meelde tuletada, et ta on loomulikult meie raportöör äh, võrgu- ja infoturbe direktiivi osas ning ITRE on siis kaasatud komisjon vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend neli. arvamus võeti vastu detsembris kaks tuhat kolmteist, see oli siis eelmise parlamendi koosseisu ajal Äh, kuna proua de Castillo täna kohal ei saa olla, äh, siis võtaksin äh, kokku või mul on palutud kokku võtta siis peamised tulemused tema nimel. see direktiiv on esimene Euroopa Liidu õigusakt küberjulgeoleku teemal ning tegemist on esimese olulise sammuga siis küberjulgeoleku tagamiseks Euroopa Liidus Äh, selles direktiivis keskendutakse kolmele asjale, kõigepealt kriitiliste infrastruktuuride energia transporditeenuste operaatorid ja samuti oluliste digiteenuste pakkujad on kohustatud ellu rakendama äh, kaasaegseid turvameetmeid ning teavitama äh, riiklikke asutusi küberintsidentsidest, teiseks liikmesriigid peavad koostama riiklikud küberstrate-, Eh, julgeolekustrateegiad eh, ja, eh, ja määrama ka siis neile reageerimiseks rühmad, kes siis jälgivad olukorda ja reageerivad küberrünnakutele ning direktiiv parandab ka liikmesriikide koostööd infovahetuse ja parimate kogemuste vahetamisel ja Euroopa Liit on siis tulevikus paremini valmis reageerima pidevatele küberruumist tulenevatele ohtudele ja niimoodi loome siis turvalisema keskkonna, milles digitaalne majandus saab kasvada ja tahaksin kasutada võimalust ja kanda ka selle meie protokolli Äh, tahaksin nimelt õnnitleda proua Del Castillot äh, läbirääkimiste eduka tulemuste üle ja kui äh, kellelgi on küsimusi, siis proua Del Castillo on valmis neile vastama. ja nüüd paluksin härra Kellit Rahvaparteist, et tema tutvustaks siis oma teemat. aitäh, härra esimees, mul oli au olla ITRE komisjoni raportööriks äh, äh, andmekaitsemääruse osas, äh, see on oli see teema, oli volinik Redingi portfellis, algus tehti jaanuaris kaks tuhat kaksteist. ITRE komisjonis on seda teemat juba arutatud veebruaris kaks tuhat kolmteist ja parlamendis märtsis kaks tuhat neliteist ja lõpetuseks siis Läti eesistumise ajal ähm, võeti see vastu, see toimus juunis kaks tuhat viisteist ja siit äh, algasid siis ka kolmepoolsed kõnelused, need algasid juba äh, kohe Luksemburgi eesistumise ajal ning juunis kaks tuhat viisteist äh, pärast üheksat kolmepoolsete kõneluste voolu lepiti siis viieteistkümnendal detsembril kaks tuhat viisteist kõiges lõplikult kokku, nii et, et Äh, selle eest väärib tunnustust eelkõige eesistujamaa Luksemburg, see äh, väärib tunnustust vist selle eest, kuidas neid asju ellu rakendati. Äh, lõpptulemuseks on meil selline määrus, mis asendab üheksakümne viienda aasta direktiivi ning mis loodetavasti püsib aastaid. mõned olulised punktid Äh, tegemist on määrusega, see tähendab, et üks üle-euroopaline seadus andmekaitse vallas, millega asendatakse siiani kehtinud kakskümmend kaheksa äh, seadust. ja ka ühtne kontaktpunkt ettevõtetele, see tähendab, äh, ettevõtted peavad tegelema vaid ühe ametiasutusega, siiani tuli neil tegeleda kahekümne kaheksaga ning äh, samad ettevõtted äh, kõigile ettevõtetele, sõltumata nende asukohast. see on äärmiselt oluline. praegu ähm, äh, peavad paljud Euroopa ettevõtted järgima standardeid, mis on tihti rangemad kui mujal Euroopa Liidus ja tulevikus siis kõik ettevõtted, kes tahavad Euroopa turgudel pakkuda teenuseid, peavad vastama samadele standarditele ning äh, mis puudutab, ähm, äh, äh, siis räägitakse veel ka siin tehnoloogilisest neutraalsusest, andmete ülekantavusest, inimesed võivad oma andmeid ühelt teenusepakkujalt teisele üle viia ja samuti idufirmade ja väiksematele firmadele antakse juurdepääs siis andmeturgudele ja pakutakse siis niimoodi tarbijatele ka sõbralikumaid lahendusi, nii et, et see kõik peaks muutma Euroopa majanduse konkurentsivõimelisemaks ja siis on veel äh, andmekaitse protokoll vaikimisi, see on selline üldpõhimõte ja see äh, peaks stimuleerima ettevõtteid välja arendama uusi turvatehnoloogiaid ja tehnoloogiaid, mis on mõeldud siis ka isikuandmete kaitseks. ning äh, minu arvates üks hea asi on ka see, et Äh, anonüümseks muutumine, krüpteerimine, kõik sellised tehnoloogiad on siin sees ja need aitavad kaitsta isikuandmeid ja see loomulikult äh, edendab ka suurandmete kasutamist. ja äh, veel üks lahing, mida me pidasime ja kus, mis meil õnnestus lõpuks võita, oli seotud ajalooliste ja teaduslike uuring, uuringutega. esialgne ettepanek eh, kehtestas liiga ranged piirangud teadustegevusele ning eh, peamised eh, probleemid on kompromisstekstis lahendus leidnud ja niisiis anonüümseks muudetud andmetele need piirangud siis enam ei kehti ma arvan, et see on meil tõesti vastuvõetav ja äh, parandab olukorda ja veel üks oluline asi äh, VKE-de jaoks. nagu ma ütlesin, varem oli meil siis kakskümmend kaheksa äh, reeglite, reegleid, nüüd on neid vähem ja see on olu-, seega oluliselt vähem bürokraatiat, üks teavitussüsteem ja see reform tõesti on väga kasulik. teiseks, äh, taotlused juurdepääs andmetele peavad olema põhjendatud ja VKE-d saavad selle juurdepääsu eest ka tasu nõusta ja VKE-d ei pea nimetada ametisse andmekaitseametnikku, sest et andmekaitse, andmete töötlemine pole nende põhitegevus ja VKE-del ei ole kohustust ka läbi viia mõjuhinnangut, kui just suurt ohtu ei ole. niisiis pärast kahte aastat, või õigemini kolme aastat, on meil nüüd lõpuks ometigi määrus ning kui parlament selle vastu võtab ja parlament peaks selle vastu võtma võib-olla aprillis või isegi märtsis, Äh, siis äh, hakkab see ametlikult kehtima kogu Euroopas kahe aasta jooksul, nii et, et suur aitäh! aitäh, äh, härra Kelly, selle suurepärase töö eest, mida te olete meie komisjoni nimel teinud. see on tõesti äärmiselt oluline, me oleme kõik väga uhked teie isikliku pühendumuse üle sellele olulisele teemale. daamid ja härrad me oleme rohkem kui selle mahajäämuse tasa teinud. tahaksin teile öelda, et meie järgmine koosolek toimub täna pärastlõunal kell kolm ja siis meil on äh, au ja võimalus äh, tervitada volinik Moedast ning praeguseks on koosolek lõppenud, aitäh!